Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid. oleks vist targem jätkata meie komisjoni koosolekut. tere tulemast tagasi. päevakorrapunkt number kümme on meil nüüd kavas. tere tulemast proua Meglena Kuunevale, kes on Euroopa Liidu delegatsiooni juht Euroopa Nõukogu juures suursaadik Kuuneva on aasta seda tööd juba teinud, meil oli kahepoolne kohtumine aasta algul Strasbourgis ja mul on väga hea meel, et lõpuks ometi õnnestus meil korraldada mõttevahetus ka meie komisjoni koosolekul. Euroopa Parlamendil on väga head suhted Euroopa Nõukoguga, eriti mis puudutab ühiseid valimisvaatlusmissioone Parlamentaarse Assambleega, Euroopa Nõukogus ja OSCE-ga. Need on kõik meie parlamentaarse koostöö nähtavad aspektid. Äh, Veneetsia komisjon, Kreeko, teised Euroopa Nõukogu organid annavad samuti väärtuslikku sisendit Euroopa Parlamendi töösse, mis puudutab ahvetit näiteks, inimõiguste ja demokraatia iga-aastane arutelu nende raportite kallal algab taas peatselt töö sel aastal. proua Kuunamäe töötab Strasbourgis. meie käime Strasbourgis kord näda-, kord kuus, nii et võib-olla oleks see võimalus ka täiendavalt mõtteid vahetada. kuid veel kord tere tulemast meie komisjoni siin Brü-, koosolekule siin Brüsselis. meil tuleb lühike mõttevahetus ja teen ettepaneku, et tutvustaksite oma mõtteid ja olukord Euroopa Nõukogus kümne minuti jooksul ja siis me saame mõtteid vahetada ja veel kord tere tulemast. suur tänu, suur tänu, härra esimees. minu jaoks on äh, tõeline privileeg olla teie seas täna, äh, teiega täna siin mõtteid vahetada. härra esimees, tegelikult kavatsesin asu-, alustada just sellesama lausega mis puudutab Strasbourgi, äh, oleks tore teiega jätkata just Strasbourgis seda mõttevahetust igal ajal, mil soovite minuga nõu pidada või mõnede äh, Euroopa Nõukogu ametnikega. nagu teate, meil on uus peasekretär, kes hiljuti valiti, nii et äh, soo-, ootan viljakat koostööd Euroopa Nõukogu ajalugu on kõigile teada, see, kuidas me koostööd teeme, ütleksin ka, aga siiski, et äh, kõik oleks täiesti selge, tahaksin osutada mõnedele kõige olulisematele teemadele, mis on seotud meie koostööga. kõigepealt, üsna sageli peame selgitama, et Euroopa Nõukogu ei ole Euroopa ministrite nõukogu, see on tõeline probleem. ja see on probleem. me oleme eraldi organisatsioonid, meil on erinevad, kuigi üksteist täiendavad rollid. Euroopa Nõukogu meil on nelikümmend seitse liikmesriiki, kes tegutsevad inimõiguste ja demokraatia tugevdamise nimel, kuid, kuid kogu, kogu mandril ja kaugemalgi Euroopa Inimõiguste Kohus samuti äh, on meiega seotud, mis on tugevam inimõiguste komisjon, Veneetsia komisjon, kus on äh, koosti- ning inimõiguste volinik ja need ja teised üksused äh, jälgivad seda, kuidas Euroopa Nõukogu õiguslikke standardeid ellu rakendatakse. Neil kõigil on väga oluline roll inimõiguste Äh, rikkumiste järelevalves äh, ning pakume ka õiguskaitset selles väga eripalgelises äh, regioonis, nii et me tõesti muudame inimeste elu läbi õiguskaitsevahendite, nii et inimestel oleks, inimestel on seega suurem kindlustunne õigussüsteemi osas, suurem kui nende enda riigi õigussüsteem suudaks pakkuda. Euroopa Liidul on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kuid majanduslikul ja poliitilisel tasandil läbi ähm, seadusandluse harmoneerimise, läbi teatud poliitikavaldkondade. Euroopa Liidu liikmesriigid on ka kõik Euroopa Nõukogu liikmed ja Euroopa Liidul on samad põhiväärtused, kui on Euroopa Nõukogul. organisatsioonid teevad tihedat koostööd valdkondades, kus neil on ühised huvid e-, eelkõige inimõiguste, demokraatia, õigusriigi edendamine kõikles Euroopas ja naaberpiirkondades. selle koostöö eesmärgiks on ühiste väljakutsedega ühiselt tegeleda Euroopas. Eh, tahame tagada ühtsust Euroopa Nõukogu ja eurointegratsiooni protsessi vahel ja kokkuvõttes tahame ühist õigusruumi inimõiguste kaitseks üles ehitada. koostöö, koostöö Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu vahel on olulisi edusamme teinud pärast esimest ühisprogrammi aastal üheksakümmend kolm ja eriti siis, kui võeti vastu vastastikuse mõistmise memorandum aastal kaks tuhat seitse, mis annab keskse rolli Euroopa Nõukogule inimõiguste vallas ja ning samuti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kavatsuste avaldus, mis, kus rõhutatakse geo-, geograafilist mõõdet. ja järgmisel aastal tuleb meil tulevad meil uued äh, prioriteedid. see raamistik, äh, millel põhineb koostöö Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahel, on olnud edukas. aasta kaks tuhat kaheksateist oli see, mil toimus intensiivne koostöö just õigusriigi teemadel ja demokraatlik ja kaitse, vastupanuvõime, inimõiguste kaitsesüsteemi osas Euroopas. Euroopa Nõukogu, Euroopa Liit jagavad samu väärtusi ja me oleme kinnitanud ka ühist pühendumust mitmepoolsele süsteemile. nagu me teame, iseenesestmõistetav see ei ole, me peame võitlema, seisma selle eest, et mitmepoolne süsteem äh, säiliks, suudaks äh, kõige olulisemate probleemidega tegeleda Euroopa Liidu koostöö aastal kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat üheksateist Euroopa Nõukoguga äh, näitab pühendumust konventsioonide süsteemile, meil on neid kakssada, need on tugevaks aluseks edasisele koostööle ja suurel määral see peegeldab ka meie organisatsiooni prioriteete. meil on ka esindus Brüsselis ja ma tean, et minu kolleeg Sobnet Lobner on siin kohal täna ja Euroopa Liidul on delegatsioon Strasbourgis, kus ma esindan Euroopa Liitu. ja etendame oma rolli selleks, et koostööd tõhustada ja nähtavust. Euroopa Nõukoguga tehtav koostöö tugineb kolmel tugisambal lühidalt. poliitiline dialoog, koostööprojektid ja õigusalane koostöö. alustades esimesest sambast, poliitiline institutsionaalne tehniline dialoog, äh, avatud õhkkond mõlemas suunas, väga oluline meie suhete jaoks on toimunud kõrgetasemelised kohtumised viimastel aastatel peasekretäri tasandil ministrite komiteega, president Junckeriga, proua Mogheriniga, kohtunud Euroopa Parlamendi presidendiga, erinevate komisjonidega, iga-aastased kohtumised, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu kõrgemad ametnikud, mis on äh, omal moel tippkohtumine, kus tehakse koostööd meie koostööst ja antakse konkreetsed suunised eelseisvaks aastaks. Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon ähm, veavad ühiselt äh, tervet rida programme, see ongi meie koostöö teine tugisammas. Need programmid võivad olla riigi spetsiifilised, regionaalsed, äh, mitme, mitmepoolsed selleks, et inimõiguste standardeid, demokraatia standardeid tõhustada Euroopas ja naaberriikides. ühis- programmid toetavad ähm, reforme erinevates valdkondades. Äh, koolitused on tavalised, seminarid, töötoad, ekspertide raportid, nõus, valitsuste nõustamine, konverentsid, üllitised koostöös vastavate riikide valitsustega. ühisprogrammid on tegelikult suurim kaasrahastamise allikas Euroopa Nõukogu projektidele, tagamaks stabiilsus Ida- Kagu-Euroopas, Lõuna-Kaukaasias, Türgis, Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Kesk-Aasias. Euroopa Liit on pidevalt suurendanud oma ettenähtavat kaasat-, kaasatust ühisprogrammides aastal kaks tuhat kaheksateist, viiskümmend kaks ühisprogrammi äh, leidis aset Euroopa Nõukogu vastutab programmide rakendamise eest läbi oma regionaalsete esinduste koos Euroopa Liidu delegatsioonide need ühisprogrammid Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahel äh, edendavad austust õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste vastu ja see on peamine rahastusallikas Euroopa Nõukogu tehniliseks abiks ja koostööprojektideks. aastal kaks tuhat kaheksateist lepingute üldmaht ja nende rakendamine äh, oli sada viiskümmend neli koma kaheksa miljonit Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu andsid sellest sada kolmkümmend üks koma neli miljonit. see tähendab et, et kaheksakümmend neli koma üheksa protsenti ja kakskümmend kolm koma neli miljonit ehk siis viisteist koma üks protsenti vastavalt. see on väga suur panus meie poolt. ja lühidalt ka, millised on ühisprogrammide valdkonnad, laienemisriigid horisontaalne rahastu Lääne-Balkanile ja Türgile. see on suurim plokk koostöös. esimene faas aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat üheksateist keskenduti Lääne-Balkani strateegiale Euroopa Liidu poolt ja Euroopa Liidu konkreetsetele tulemustele aastaks kaks tuhat kakskümmend. selle programmi teine faas algas mais. summa kolmkümmend viis miljonit aastani kaks tuhat kakskümmend üks. edasi idapartnerlus, hea juhtimise partnerlus, PDG on jõudnud teise etappi, seitseteist koma viis miljonit perioodiks kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend üks see katab olulisemaid prioriteete õigusriigi ja kohtusüsteemi reformide osas, nii nagu selle näeb ette eh, programm aastaks kaks tuhat kakskümmend Euroopa Liidu poolt ja vastavalt eh, idapartnerluse tippkohtumisele. ja siis Lõuna-Vahemere piirkond, lõunapoolsete riikide programm, kaks etappi on läbi, nüüd oleme jõudnud kolmandasse. see algas septembris kaks tuhat kaheksateist summa kolm koma kolm miljonit. prioriteetideks on õigusliku ära inimõiguste demokraatia institutsiooni toetamise ala loomine, konstitutsiooniline reform, õigusreform, võrgustike loomine, suutlikkuse tõstmine, naistevastane vägivald. ja kolmas samma, õigusalane koostöö Euroopa Liidu ja nõuandvate organite vahel Euroopa Nõukogus, need on siis institutsioonide vaheliste suhete kolmandaks sambaks. see on tohutult arenenud viimastes aast-, viimastel aastatel ja see rõhutab äh, ekspertide väga olulist rolli nagu Veneetsia komisjon ja Kreeko, mis tegeleb korruptsioonivastase võitlusega, Manival, mis on rahapesuga tegelev organ. viimased edukad arengud loodetavasti jätkub töö selle kallal ka suure veendumusega ja kiirusega, on meie vaatleja staatus Euroopa Liiduna GRECO juures. me oleme siin esindatud vaatlejana Euroopa Liiduna, kuigi kõigil kahe, kakskümmend kaheksa liikmesriiki on ka selle konventsiooni liikmed. Euroopa Liidu liitumine Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, mis on meie lipulaeva konventsioon see on kohustuslik vastavalt Lissaboni lepingule ja oluline samm edasi inimõiguste kaitmiseks kogu mandril. kodanikel on võimalik seega vaidlustada Euroopa Liidu otsuseid Euroopa Inimõiguste Kohtus Strasbourgis detsembris kaks tuhat neliteist Euroopa kohus tõstatas õigusprobleemid, mis olid seotud Euroopa Liidu liitumisega ning pärast esialgset perioodi algasid konsultatsioonid Euroopa Nõukoguga ja nüüd oleme eh, juba uues etapis ja loodetavasti saame teie, saan teie juurde tagasi tulla ja rääkida sellest lähitulevikus juba konkreetsemalt. töötame üsna edukalt ka rände ja inimõiguste tehisintellekti kallal viimasel ajal. meil on uus peasekretär, kes valiti hiljuti tegemist on tuntud Euroopa poliitikuga, Horvaatia välisministriga, Maria Pritšinovitšiga, mul on väga hea meel, et meil on äh, naissoost peasekretär. loodetavasti alustame uue energiaga, uue hooga. ja ma arvan, et võib-olla on ka küsimusi tempo kohta Venemaa kohta äh, sissejuhatuseks me arutasime seda, et meil võiks olla täiendav menetlus ministrite komitee ja parlamentaarse assamblee vahel, mis tooks suuremat selgust sellesse, kuidas need mõlemad organid teineteisega koostööd teevad ja kuidas mõlemad Äh, suudavad veenda liikmesriike, et äh, reeglid kehtivad kõikide jaoks. ja et me austame väärt-, oma väärtusi, me oleme vägagi veendunud, et koostöö läbi mitmepoolse süsteemi on parim viis, kuidas kaitsta kodanike huvisid, kaasa arvatud vabaühendused, regionaalsed, kohalikud valitsused ja enne kui veel lõpetan, tahaksin öelda, et äh, Äh, see on väga suurepärane, see on suurepärane koht, suurepärane võimalus edasi viia seda, mis on, ähm, ongi meie olemasolu põhjuseks. ehk siis mõtleme Leonardo äh, maalile, kus inimene on universumi keskmes. peame, kõik, mida me teeme, see on selleks, et meie kodanike elu paremaks muuta. ja kui meil on võimalus mu-, äh, oma jõudu rakendada ka väljaspool Euroopa Liitu rõhutu-, tugevat regionaalset koostööd edendada, siis, siis see on eriti hea ja mulle tundub, et Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu on loo-, loomulikult liitlased selleks, et meie häält ka kuulda võetaks. Thank you, ambassador Kuneva, for your present-. suur tänu, proua Kuneva, selle sõnavõtu eest. nüüd meil on kakskümmend, kakskümmend viis minutit küsimusteks ja vastuseks, vastusteks. ja kui soovite kõnelda, siis palun andke märku. ja järgmine päevakorrapunkt toimub äh, meil kinnise koosolekuna Johan Sutleriga kõigepealt. kõigepealt äh, proua Kunemaa ootame kaheksateistkümnendat septembril Maria Petšenovitš Pulits saab uueks äh, peasekretäriks, mitte ainult sellepärast, et ta on naisterahvas, ta esindab ka liikmesriiki. Äh, äh, paljud tunnevad teda isiklikult. kuivõrd te olete Strasbourgis ja ka meiegi seal käime, siis võiksime temaga ehk hommikusöögi millalgi korraldada, vähemalt koordinaatorid võib-olla see oleks äh, minu soov järgmiseks aastaks. ja palun tehke võimalikult lühidalt. proua Sovko kõigepealt Euro-, Rahvapartei nimel. suur tänu, aitäh, esimees, aitäh ähm, suursaadik, tahaksin Horvaatia esindajana öelda, et meil on väga hea, väga hea meel loomulikult, et meil on esimene naissoost äh, peasekretär, kes on meie endine ähm, peaminister Maria Bejtšinovitš ja loodetavasti see koostöö saab olema viljakas Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu vahel. see on kindlasti vajalik ja nagu te ütlesite, kaheksakümmend protsenti eelarvest Euroopa Nõukogus tuleb Euroopa Liidult. nii et peaksime paremini osalema uurimaks, kuidas Euroopa Nõukogu otsuseid rakendatakse, sest vägagi tegeleme inimõiguste teemadega ja muu, muu taolisega. see kõik on paljudele riikidele mureks. rääkides eriti Lääne-Balkanist, kagupartnerlusest, kas te võiksite pisut rohkem selgitada Venemaa tagasipöördumist Euroopa Nõukogusse? mis mõju sellel on ja kuidas teete koostööd? ka Türgi osas Türgi ei ole palju, paljusid Euroopa Nõukogu otsuseid austanud. milline on koostöö seis, milline on teie dialoog suursaadikutega um,? Request... aitäh. Kobilius, Kaaler, Judenov, Lagodinski ja Mariani on sõnasoovijad. kas keegi on jäänud äh, märkamata? piirdume siis sellega, võib-olla kuulame siis kõik nad ära ja võib-olla siis te võtate sõna, kas see sobib teile. või sooviksite ükshaaval vastata? kõik koos pigem. kui ja loodan, et ma ei unusta mõnele vastamast. aitan teid selles. roheliste nimel härra Kudinski. Thank you so much uh,, it's a uh, great. suur tänu, suur heameel ja au, et olete siin tahtsin keskenduda samuti Türgile. ja kaks küsimust konkreetsemalt, üks on aastast kaks tuhat seitse on koostöö kohtualase koolituse osas Türgiga. olukorra valguses praegu ei ole vaja selgitada, mis toim-, mis toimub kohtusüsteemis, tahaksin küsida, mis on saanud koostööst Äh, selle koolituse kontekstis, kas see jätkub, kas see on üldse võimalik sedasorti koostööd jätkata? teine küsimus. ka Türgi piinamisvastane komitee on toimunud visiidid aastast kaks tuhat kuusteist, viimane aastal kaks tuhat üheksateist, kus poliitvange intervjueeriti. me ei ole aga näinud neid raporteid, ühtegi neist pärast neid visiite kui nad avalikud, öelge palun, ja kui nad ei ole, siis kas te võiksite selgitada, kas nad tehakse lähitulevikus avalikuks ja viimane küsimus. mis on teie seisukoht, mis puudutab olukorda Venemaa suhtes, seda, et Venemaa sai võimaluse tagasi pöörduda täielike õigustega assambleesse ja põhimõtteliselt purustades kõik need Äh, kodanikuõigused Moskvas, mis veel olid siiani alles jäänud, mis on äh, teie seisukoht selle kohta? aitäh, härra Mariani, teil on sõna. aitäh, härra esimees. proua Kuuneva äh, Euroopa Nõukogu on mulle tuttav, ma olen mitmes organis osalenud ja jagaksin teiega mõningaid oma mõtteid mis puudutab Euroopa äh, Inimõiguste Konventsiooni, meil teeb järjest rohkem muret ja järjest kindlamad oleme me, mis puudutab terrorismi vallast võitlust, et äh, Euroopa Inimõiguste Konventsioon võib olla kahjulik, järjest äh, rohkem kaitstakse terroristide õigusi turvalisuse arvelt. Kamel Douadi Prantsusmaal kuueks aastaks mõisteti vangi terrorismisüüdistusega ja üksteist aastat on võimatu teda välja saata Alžeerias, sest Euroopa Inimõiguste Konventsioon või pigem Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus tak-, takistab seda, nii et ta lihtsalt, teda lihtsalt veetakse linnast linna. kas te ei arva, et äh, sellised kõrvalekalded tuleks lõpetada, kui me tahame võidelda terrorismi vastu tõsiselt? teine küsimus, mis puudutab äh, kohtunike valimist Euroopa Inimõiguste Kohtusse. ja ma mäletan oktoobris kaks tuhat kuusteist, kuidas valiti Makedoonia kohtunik kellel ei olnud ühtegi vajalikku pädevust, tuli, oli vaja osata inglise ja prantsuse keelt, ta ei rääkinud prantsuse keelt, tema inglise keel oli üsna piiratud, kuueaastase lapse tasandil minu arvates. lisaks ei olnud ta kursis ühegi Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikliga, ühegi kohtuotsusega ja talle pandi lihtsalt nina ette see tekst, et ta võiks mõned laused sealt maha veerida. kas te tõesti usute, et see täielikult politiseeritud kohtunike nimetamise protsess Euroopa Inimõiguste Nõukokku ja kohtusse on, on kuidagi nõuetele vastav ja Venemaa tagasipöördumine, olgem ausad. Äh, Venemaa tuli tagasi, sest Türgi kärpis poole võlla oma osaluse. kas Euroopa Nõukogu ei andnud lihtsalt järele Venemaa tagasipöördumisele, mille üle mul isiklikult on hea meel, lihtsalt rahalistel põhjustel? aitäh, kallis kolleeg. ja nüüd Rahvapartei. teine kõneleja, härra Kubilius well,. proua suursaadik, hea meel teid siin näha, mäletan meie kohtumisi Strasbourgis hästi, siis kui mina üritasin saada teie peasekretäriks, aga nüüd mul vedas, ma olen siiski siin. aga minu küsimus Äh, tulen, tulen tagasi Venemaa juurde. selle kampaania jooksul ma nägin, et Euroopa Nõukogus on väärtuste kriis. minu jaoks on see väga kurb. üheksakümnendatel aastal, kui meie saime Euroopa Nõukogu liikmeteks, oli asi väga selge. Euroopa Nõukogul on väga selged standardid see on esimene, esimeseks sammuks oli nende standardite rakendamine ka meie jaoks. nüüd on meil Venemaa, kes tuli tagasi. see tähendab seda, et ta täidab Euroopa Nõukogu standardeid ja ta on hakanud taga kiusama kõiki meeleavaldajaid Moskvas. ja küsimus on väga lihtne. rääkides suhetest Venemaa ja Euroopa Nõukogu vahel, mida arvate? kas Venemaa täidab standardeid inimõiguste vallal, poliitiliste õiguste vallal, demokraatia vallas, nagu need on sätestanud, või on Euroopa Nõukogu alandanud oma standardeid selliselt, et meil ongi tegemist kriisiga Euroopa Nõukogus? Kubilius. aitäh, härra Kubilius, Mihhail Kaaler well,. Uh, aitäh. aastakümneid Euroopa Nõukogu oli demokraatiate klubi, toimivate demokraatiate klubi. pärast Berliini müüri langemist avanesime teistele riikidele, äh, Euroopa Liidu liikmeks saanutele ja teisest küljest Venemaa vastuvõtmine oli seotud suure lootusega üheksakümnendatel aastatel. ja kõik see viis äh, rünnakuni Ukraina vastu ja tagajärgedeni Euroopa Nõukogus. ma mäletan Vene agressiooni esimesi aastaid aastal kaks tuhat neliteist. meie mõnikord võtsime vastu resolutsioone parlamentaarses assamblees. Need olid meie jaoks äh, heaks, head eeskujud. ka meie resolutsioonide jaoks eeskujuks ja nüüd äh, näeme, mis, seda, millest me siin rääkisime just tingimusteta allaandmine või pigem tagasivõtmine Venemaa puhul. ja minu küsimus on, te esindate Euroopa Liitu seal ja Euroopa Liit on oma sanktsioonid alal hoidnud ja õigusega, sest Venemaa ei ole teinud lõppu oma agressioonile. Teie esindate seda seal Euroopa Liidu institutsioonis, mis faktiliselt tunnustab, et rünnak jätkub kuid selleks, et Venemaa hoida Euroopa Nõukogus, ignoreerib neid sanktsioone. kuidas äh, teie arvate, kas äh, teil õnnestub äh, ikkagi rõhutada, et ootused Venemaa osas, et nad peaksid tegudega ära teenima, mitte sõnadega ainult oma liikmesuse. kas te suudate survet avaldada, arvate Euroopa Nõukogu liikmetele, et seda kõike ka päriselt ellu rakendataks, mida lubatud on? näiteks maksed aastaks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist. kas ka mitte teie ülesanne ei oleks kontrollida seda, et kõik äh, ootused, mida, mis on resolutsioonidesse kirja pandud äh, Venemaa puhul, et seda kõike rakendatakse? ma sooviks, et see oleks ka teie roll te esindate meid ja meie positsiooni Venemaa osas. Thank you, Mihhail Kala. aitäh, Mihhail Kaaler ja lõpetuseks teie Bulgaaria kaasmaalane härra Jordanov. Micro. Uh, уважаеми господин председател, uh, уважаема госпожо Кунева. Aitäh, esimees. proua kuna ma räägin bulgaaria keelt, me oleme juba ammu tuttavad, te olite minu ministriks. tuletaksin teile meelde, et äh, kui ma olin Bulgaaria parlamendi esimees, sai Bulgaariast Euroopa Nõukogu liige. ja nüüd, kui tollal üheksakümnendate aastate alguses Bulgaarias kui meil oleks olnud selline režiim, nagu meil on täna Vene Föderatsioonis, siis ma olen täiesti kindel, et äh, meid ei oleks võetud Euroopa Nõukogu liikmeks. ja jätkan kolleegide sõnavõttude vaimus. Bulgaariale teeb äärmiselt suurt muret ebademokraatlik režiim, mida esindab president Putin me oleme väga mures Vene agressiooni pärast Ukrainas. see leiab aset nelisada kilomeetrit äh, minu kodulinnast Varnast. tegemist on Euroopa Liidu piiriga, ainult vahe, ainult punane, ainult Must meri eraldab meid sellest agressiivsest riigist. ma usun, et äh, Moskva jätkuvalt kiusab taga inimõiguste kaitsjaid, Moskva jätkuvalt vägivaldselt ajab laiali me-, vägi-, rahumeelseid meeleavaldajaid, kes soovivad lihtsalt kaitsta oma õigusi kodanikuna, nad soovivad osaleda valimistes, tahavad kandideerida Vene Föderatsioon jätkuvalt äh, tallab jalge alla inimõigusi, demokraatlikke põhimõtteid. vanglad on täis poliitvange. me näeme, kuidas äh, kulgeb tragöödia. näiteks Oleg Sentsovi ja teiste inimõiguste kaitsjate puhul vangide vahetus ei ole veel lõpule viidud. ja oleme kuulnud hiljutisi avaldusi, mida on teinud Putin. tal ei ole mingit kavatsust Minski kokkuleppeid täita. Krimm on jätkuvalt äh, annekteeritud. sanktsioonid on ainus rahumeelne viis selle probleemiga tegelemiseks. Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, Kanada, demokraatlikud riigid kasutavad sanktsioone demokraatliku instrumendina. kuid minu küsimus on järgmine. mida konkreetselt saab Euroopa Nõukogu teha, parlamentaarne assamblee konkreetsemalt, mida nad saavad teha selleks, et Venemaa tagasi tuua, see tundub küll abstraktne, kuid selleks, et Venemaa tagasi tuua selle juurde, et nad austaksid inimõigusi ja vabadust, aitäh. aitäh, siin oli terve rida küsimusi. nii et kui te saaksite kümne minutiga vastata, oleks väga tore, teil on sõna. proua Kuneva. suur tänu, ma arvan. üks ühine, ühisnimetaja kõigis teie küsimustes on, siin kasutaksin jällegi sõna meie ühine mure ja uskuge mind, ma isiklikult ja ka diplomaadina üritan leida parimat lahendust, kuidas saame olukorda parandada just kodanike jaoks Vene Föderatsioonis. ma arvan, et selles vallas ei ole meil mingeid kahtlusi. seepärast me siin ka oleme. aga tahaksin selgitada, mis hiljuti toimus Vene Föderatsiooni osas ja mis on hetkeolukord. Venemaa heideti välja ähm, parlamentaarses assamblees, võeti ära hääletusõiguse, see on üks organitest. hääle, hääleõigust ei olnud neil viis aastat, kuid mitte kunagi ei võetud ära neilt õigust osaleda ja hääletada ministrite komitees. ja ma tahaksin seda rõhutada, milline olukord oli, kuigi nad ei maksnud oma osamaksu, mis on pisut rohkem kui kümme miljonit igal aastal Euroopa Nõukogule. Nad viibisid kohal ministrite komitees ministrite komitee on strateegilise tähtsusega vastavalt meie statuudile. kuigi BASE-is etendaks väga olulist rolli parlamentaarne assamblee. ministrite komitee tuleb kokku igal nädalal ja Venemaa oli alati kohal. ja tal oli justkui tasuta, sest tegelikult nad ei maksnud oma panust. nii et oli väga oluline otsustada, mis siis tulevikus teha. ministrite komitee ei saanud eh, liikmena, ei saa, ei saanud Venemaad välja jätta, enam, enamus riike seda ei soovinud. tuli leida lahendus kus äh, mõlemad äh, organid, äh, parlamentaarne assamblee ja ministrite komitee jõuaksid ühisele seisukohale ja see nüüd toimumas praegu ongi. ja dokument, mis kirjeldab nüüd ühismehhanismi, olukord on muidugi üsna kummaline. esimest korda on kasutusel selline mehhanism, kuidas mõlemad organid teeksid koostööd ja võtaks vastu otsuse, mis ei oleks vastuolus äh, üksteise otsustega. loodetavasti tulevikus seda enam ette ei tule. Need, kes jälgivad Euroopa Nõukogu tegevust, härra Kubilius, mul on väga meel, et, et te olete siin, mäletan teie kolmanda samba demokraatiat, kui kirjeldasite oma nägemust Euroopa Nõukogule. loodetavasti see nii ka jääb meil on olnud mitmeid raporteid, Polkevitši raport, õigusalane raport, Nicoleti raport, proua de Sutteri raport, kes, tema on nüüd Euroopa Parlamendi liige. ja lõppsõna oli, et parlamendi liikmetelt ei saa võtta õigust hääletada parlamentaarses assamblees parlamentaarne assamblee Euroopa Nõukogu oli ainukene organisatsioon tegelikult maailmas, kus Venemaalt võeti ära hääleõigus, ainukene. ja tahaksin äh, Euroopa Nõukogu huvides öelda, et seda tuleks kindlasti meeles pidada. kas see on nüüd loo lõpp, ma ei usu. igal aastal kõik riigid äh, esitavad oma volikirjad ja see ongi parlamentaarse assamblee jõud, tegelikult need võidakse tagasi lükata. nii et loodetavasti vastasin nende küsimustele kes, kes küsisid, mida saab tulevikus ette võtta. olla ettevaatlikud, olla aktiivsed, võtta sõna. küsisite korduvalt, mis on minu seisukoht. mina ei kõhkle kõnelemast, kui mul on, kui ma tahan teha avaldust ministrite komitees, see on minu koht, kus ma mõistaksin hukka ebaseadusliku Krimmi annekteerimise Sevastoopoli annekteerimise Venemaa poolt. Euroopa Liit vankumatult toetab Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. me ei tunnusta, siin ma loen oma viimast avaldust teile, me jätkuvalt mõistame hukka illegaalse Krimmi annekteerimise, Sevastoopoli annekteerimise. oleme mittetunnustamispoliitika juurde jäänud. Euroopa Nõukogu otsus ei nõrgesta kuidagi Euroopa Liidu sanktsioonide režiimi Venemaa vastu Ähm, nõudma, nõukogu sunnib Venemaad täitma põhistandardeid ja annab äh, Vene kodanikele ligipääsu inimõiguste kohtule. ja need organid on soovinud, et Venemaa jääks Euroopa Nõukogusse. enne olulist hääletust oli mul palju kohtumisi vabaühendustega, kes ütlesid, et kui Venemaa lahkub täielikult Euroopa Nõukogust, siis te, teie olete meie viimaseks lootuseks, meil ei ole enam kuhugi siis minna, kust kaitset paluda. nii et me äh, ootame Venemaalt seda, et sanktsioonid oleks täielikus vastavuses Euroopa Nõukogu põhimõtetega ja selle illustreerimiseks Euroopa Nõukogu seob standardid. esimesed positiivsed sammud võiks olla visiit äh, Krimmi poolsaarele inimõiguste, meie inimõiguste komitee poolt ja piinamise ennetamise komitee, selle kohta küsisite ka. see, CBT komitees arutelu teemaks toetan seda dokumenti, mis on iga-aastane, et see muudetaks avalikuks kuid liikmesriigid ei ole omavahel selles kokku leppinud, nad, nad ei soovi, et see täielikult avalikustataks. komitee ise soovib. meie toetame seda, kuid liikmesriigid peavad seda ka toetama, kuid riik riigi haaval nad näevad seda raportit, ega meie pääseme sellele ligi. ma usun, et teie parlamendi liikmete jaoks ei tohiks olla mingeid takistusi. miks teie ei saaks seda lugeda täielikult? kuid mina usun, et see raport peaks olema avalik ja ma olen seda ka palju kordi öelnud avalikult, et kogu ühiskond peaks saama seda lugeda. see on tugevaim vahend, mis on meie käsutuses, avalikkus, avatud arutelu. eriti nüüd äh, tänasel ajastul, kui sotsiaalmeedia on nii lihtsasti kättesaadav. nii et positiivseid uudiseid meil on vangide vahetus, Junim Jatovitš, Dunjam Jatovitši külastati äh, piinamise ennetamise komitee poolt ja Venemaaga maksis oma võlad. alguses seda ei tehtud, kuid siiski mak-, Venemaa siiski maksis lõpuks kõigepealt mitte kogu summa alguses ja nüüd siis ka kogu summa, mis oli päris suur summa meie jaoks ja me oleme, olime väga paindumatud oma soovis, et äh, me seda soovime. et teisiti see olla ei saaks. Türgi programmide osas, teil on õigus, tuleb olla mures, me oleme palju investeerinud äh, kohtusüsteemi koolitustesse ja oleme olnud ka edukad mõned programmid on peatatud, mõned jätkuvad. oluline programmide läbivaatamine toimus koos Euroopa Liiduga. me ei suhtu sellesse kuidagi kergekäeliselt, kunagi ei jäta võimalust kasutamata avaldust teha kui kõik Euroopa Liidud mind, liikmesriigid ei toeta, Äh, siis see on üks võimalus, teine on Euroopa Liidu avaldus või kohalik avaldus. see on tavalisem siis, kui kõik kakskümmend kaheksa ühel häälel kõnelevad. ja me oleme väga uhked, kui meil õnnestub kaitsta inimõigusi, olgu siis Türgis või Venemaal. nii et äh, vaatame programmid üle, vaatame, kuidas neid rakendatakse. ja jälgime seda tähelepanelikult. kas midagi jäi mul kahe silma vahele? So uh, Mr Mariani uh.... härra Mariani, vastan teile ma arvan, et inimõiguste kohus, tema ees on uued väljakutsed muidugi, kuid ühes võite kindel olla, nad rakendavad seadusi. Nad ei leiuta seadusi, nad rakendavad olemasolevaid seadusi, mis meil on ja konventsioone. nii et kui materiaalne õigus on teistsugune, siis kohtuotsused on teistsugused me loomulikult peame tähtsaks äh, kohtunike kvaliteeti. Neilt ka nõutakse rohkem. nüüd on juba vaja kolme kohtunikku äh, kandidaadiks esitada igast riigist. ja parlamentaarne assamblee on see, kes otsustab. seepärast on nii tähtis, et parlamentaarne assamblee oleks täielikult protsessi kaasatud. kakskümmend kaheksa kohtunikku muide on jäänud äh, valimata Vene Föderatsiooni häälte tõttu. rakendamine on iga-aastane teema ja see on üks äh, tugevamaid äh, vahendeid, mis meil on. kui me vaatame, kuidas järelevalveorganid, komiteed, inimõiguste kohus oma töö tegevust te,, oma töö tulemusi tutvustavad aga ma arvan, et inimõiguste kohtu töökoormus on üsna suur. see olukord on paranenud hiljuti. see näiteks mitu kohtunikku lõppotsuse tegemises osalevad ja see on sõltumatu organ, siiski ma ei saa nende nimel rääkida. kuid ma tänan teid huvi eest. Teie sõnad jäävad mulle meelde ja suhtume tähelepanelikult teie muresse, aitäh. Ambassador Kuneva, any other questions from your side? aitäh, lugupeetud suursaadik, kas on veel küsimusi? ei ole. ma loodan, et te tundsite ennast hästi siin tagasi Euroopa Parlamendis. Te loodetavasti, enamus teist ilmselt teab, et äh, proua Kuneva oli esimene Bulgaaria äh, volinik, nii et olete palju käinud komisjonide koosolekutel jah, olen tõesti palju käinud, et palun tehke meile seda head meelt, et kui te olete Strasbourgis, palun andke meile teada ja korraldagem koos ühiseid arutelusid rohkem. ja ma olen kindel, et äh, naudime järgnevatel aastatel ühist tööd ja kõike head teile järgnevaks neljaks aastaks, aitäh! And all I can say is Blagodaja ja kõik, mida mina oskan öelda, on Blagadaria ja kõike head! teile Strasbourgis. Next item is in camera, so. järgmine äh, päevakorrapunkt on äh, kinnise koosoleku vormis, nii et palun kõigil lahkuda, kes ei tohi siin olla